Gerbėjai kolegos, parlamentarai svečiai, ponios ir ponai. Head kolleegid, Euroopa Parlamendi liikmed ning meie külalised. minu jaoks on suureks auks juhtida tänast pärastlõunast koosolekut koos kolleegiga ITRE komisjonist, koos proua Patricia Toiaga meie siis juhatame koosolekut ja ma loodan, et äh, tänane koosolek osutub rikkalikuks. alustagem siis teise osaga Euroopa Liidu energiapoliitika jätkusuutliku kasvu heaks. meil on väga palju väljakutseid energiapoliitika valdkonnas, me peaksime pöörama rohkem tähelepanu meie eesmärkide täielikule integreerimisele ja ühtse süsteemi loomisele Euroopa siseturu äh, loomisele, energiatarbe, äh, tarne tagamisele, CO2 heitmete vähendamisele. me arutame nüüd, äh, kuidas on võimalik neid äh, eesmärke saavutada läbi ühiste jõupingutuste. kui te tahate esitada küsimusi meie kõnelejatele pärast nende sõnavõtte, siis palun täitke see kollane paberileht, mis teil on, me kogume need kokku ning selle põhjal koostame kõnelejate, äh, sõnavõtjate äh, nimekirja. härra Tajani jääb hiljaks, ta jõuab kohale umbes kahekümne minuti pärast, nii et äh, annaksin sõna nüüd meie järgmisele kõnelejale, kes on Business Europe'i juhataja, härra Bairer suur aitäh, suur aitäh, lugupeetud äh, esimees, suur aitäh kutse eest. suur aitäh Leedu parlamendile ja Euroopa Parlamendile selle töö kohtumise korraldamise eest, see on väga tähtis. Äh, sellepärast, et me oleme just võtmas vastu väga olulisi otsuseid kahekümne teisel äh, jaanuaril ning samuti veebruaris tuleme kokku nõukogu. ja muidugi täpsemalt ja muidugi on kaasatud siia ka nii Euroopa Parlament kui ka liikmesriikide parlamendid. suur aitäh selle eest, et neid siia kutsusite ning seega annate võimaluse selgitamaks meie seisukohti. me teame, et kogu energiaarutelus on mängus väga palju Euroopa tööstuse ning tööandjate jaoks. on terve rida asju, mis meie meelest vajavad põhjalikku läbiarutamist tekkinud on mitmeid probleeme sellega, kuidas me oleme siiamaani tegutsenud. niisiis, me leiame, et me peame uuesti ümber korraldama oma poliitika, sellepärast et me ei suuda taasindustrialiseerida meie kontinenti või tagada tugevat tööstuslikku alust, kui me ei vii läbi tõsiseid muudatusi energiapoliitikasse. selleks on aga vaja toime tulla terve rea probleemidega. esmalt, ja see on küll ilmselge, aga pean siiski sellel ka peatuma, kõrged energiahinnad. me kõik teame, et elektrinik ja gaasi hinnad tõusid oluliselt Euroopa Liidus ning äh, hinnad äh, meie peamiste äh, konkurentide turgudel on alanenud. energiahinnad on tõusnud kolmekümne viie protsendi võõra kahe tuhande viiendast kuni kahe tuhande kaheteistkümnenda aastani, seda siis Euroopa Liidus ja OECD riikides. Ameerika Ühendriikides langesid nelja protsendi võrra, nelikümmend üks protsendipunkti. see muidugi omab tõsist kaalu ka konkurentsile paljude tööstusharude jaoks. gaasihindade puhul võiks olla olukord veelgi hullem, seda paljudel põhjustel. me meile avanev pilt on suhteliselt sarnane, kui rääkida äh, tööstusettevõtete direktoritega, siis praegu on kaks põhjust, miks ei investeerita Euroopasse, üheks on energiahinnad, energiakulu ja muidugi pilt on palju keerukam, aga kui nüüd peaks välja tooma kaks asja, siis ühest küljest energiahinnad ja teiseks juurdepääs rahastamisele ja see sõltub siis sellest turust, äh, mida silmas peetakse. seega meie jaoks on oluline toime tulla kõrgete energiahindadega. edasi, äh, ka üksteisega kaotuvad kliimaeesmärgid ja muud eelmärgid keskkonna valdkonnas. Need toovad endaga kaasa, ütleksin, äh, meiepoolse signaali moonutuse. ma usun, me kõik oleme nõus backloading arutelu raames mm, me tahame vähendada süsiniku koguseid, aga tegelikult peamine põhjus meie probleemides on majanduskriis ja ma tulen selle juurde veel muidugi tagasi, aga paljud äh, taaskasutatavad äh, toetusskeemid. siin rääkides arvnäitajatest, see tähendaks näiteks kaheksasada seitsekümmend miljonit tonni kriisi jaoks ja üle saja miljoni tonni taastuvate energiate puhul, see, seda kõike hinnati ka üldiselt. ja kolmandaks, koordineerimise puudumine liikmesriikide vahel tekkinud on olukord, kus Euroopa Liidu energiaturud ja ühendused on paremad kui kunagi varem, aga koordineerimistase on äärmiselt kaugel sellest, kus ta peaks olema ja tooksin ainult ühe näite siinkohal. Deutsche Energie on üheks ehk siis alternatiivsetele energiaallikatele üleminek on üheks heaks näiteks sellest me näeme, mis naaberriikides toimub, sel-, need otsused on vastu võetud ilma tegeliku koordineerimiseta. ja seega me näeme, et probleeme on mitmeid, millega me peame toime tulema. Euroopa Liidu energiapoliitika lugu vaadeldes võiksime ütelda, et kui nüüd seda helikopterilt vaadata, õhulennult, siis kui võrrelda Euroopa Liitu Ameerika Ühendriikidele, me võiksime ütelda, et meie energiatoodang muutub äh, mõnes mõttes äh, kulukamaks, räpasemaks ning palju raha ka ei teenita selle pealt. Ameerika Ühendriikides muutub energia tootmine puhtamaks, odavamaks ning äh, tootjad ka suudavad raha teenida, nii et tundub, et meil on disainiga siin pro probleeme ja me peame selle küsimuse lahendama. Business Europe ja kogu meie perekond on välja töötanud seitse puhta poliitika soovitust nende küsimustega toimetulekuks ja üks neist ma mainisin enne, et meil võib olla tegemist probleemiga tasakaalus kliimameetmete ning konkurentsivõime vahel. esimeseks punktiks siis oleks see, et me teeme ettepaneku sisse viia eesmärgid eh, kulude ning konkurentsivõime eh, kohta ja hindade kohta tarnijatele. muidugi me peame tagama kliimakaitse, kuid ma arvan, me oleme liiga palju rõhku pannud ainult ühele sambale. meil on aga tegelikult kolm sammast. esimene neist äh, konkurentsivõime kulud, teiseks äh, tarnekindlus ning kolmandaks muidugi siis keskkonnakaitse ja kliima. aga kõik need kolm äh, peavad leidma võrdset käsitlemist ja ma usun, et meil on võimalik seda saavutada ainult siis, kui meil on selged eesmärgid kulude ja konkurentsivõime kohta ja siinkohal pean silmas eelkõige seda, et tuleb vähendada lõhet selles valdkonnas võrreldes teiste konkurentidega. teiseks, ma tean, et paljud siin kojas näevad seda küll teisiti, aga meie usume, et meil ei peaks olema mitte kolm, vaid üks ainus CO2 vähendamise eesmärk. meie leiame, et ülejäänud eesmärgid äh, võivad olla moonutava mõjuga parem oleks, kui me suudaksime väljastada selge signaali ja see tagaks ka parema investeerimiskindluse. aga see muidugi ei tähenda seda, et me ei hinda kõrgelt taastuvad, taastuvaid energiaallikaid. see aga tähendab seda, et me ei taha äh, seda, et subsiidiumid muutuksid püsivaks meie toetaksime pigem tehnoloogia arengut äh, ja turule lähenemist, mitte aga pidevaid äh, jätkuvaid subsiidiume siin jällegi tooksin ühe näite jällegi Saksamaalt, aga suur turg ning näitajad on head, aga arvutused näitavad siin, et ühe tonni CO2 vähendamine Saksamaal läbi päikesepaneelide läheb maksma kuussada eurot. isegi kui süsiniku hind oleks kolmkümmend siis põhimõtteliselt tähendaks see seda ikkagi, et äh, see hind oleks kõrgem kakskümmend korda turuhinnast. midagi mõistlikku ei, on vaja siin ette võtta. seejärel ütlesin, et meil peaks olema üks äh, ühtne eesmärk heitjate osas see peab vastama ambitsioonide tasemele ka mujal äh, ja me peame arvestama sellega, mida teised on maailmas valmis tegema, kui vaadata ajalugu, kui vaadata arenguid, siis me näeme, et Euroopa on juba väga palju ära teinud, see aga ei tähenda seda, et me ei peaks jätkama. tahaksin toonitada, et esmalt äh, tuleb äh, saavutada eesmärgid, ehk siis mis kakskümmend üks protsenti aastaks kaks tuhat kakskümmend ja teiseks me peame olema valmis ka töötama eesmärkide nimel aastaks kaks tuhat kolmkümmend kui midagi maailma tasandil ei juhtu. see ei ole iseenesestmõistetav, minu valimisringkonnas on olnud äh, pikad äh, arutelud, me usume siiski, et tegemist on õige teega edasi, me oleme endiselt ETS-ile pühendunud, sellepärast et me leiame, et see on kõige parem süsteem praegu aga me ar-, samuti leiame, et me peaksime oma ambitsioonide taset kohandama sellega, mida teised on valmis ja võimelised tegema. sest me teame, et me ei suuda maailma päästa üksinda, me teame, et meie osalus üldistes heidetes on üksteist protsenti ning eh, ülejäänud maailmas, eh, maailma osa tõuseb. meie osa kaks tuhat kolmteist eh, referentaastal oleks madalam kui varem, nii et isegi kui me nullini vähendame oma osaluse, see ikkagi maailma kurssi ei muuda. see ei tähenda seda, et me ei peaks oma vastutust kandma, küll aga tähendab see seda, et me peaksime läbi mõtlema selle strateegia, mis meil varasemalt on olnud. ja ma arvan, et äh, siin äh, on tõestatud see, et varasem juhi rolli strateegia ei ole toonud kaasa neid tulemusi, mida me lootsime. meil selleks oli ülemaailmne ambitsioonikas kokkulepe, aga, ja ma tervitaksin siinkohal võimalust, et äri ja ettevõtlusringkondadel avanes võimalus läbi rääkida ka arvamusi vahetada Varssavis, aga Varssavis, mis me nägime, tegelikult ei liigutud selles suunas, mida enne mainisin, India, Hiina pigem äh, tagasihoidlikult siin esindatud Jaapan, miinus kahekümne viielt on nüüd liikumas pluss kolmele, pluss kolm siis reaalterminites. muidugi see puudutab erinevaid aastaid, aga põhimõtteliselt äh, puudutab see kõike kahtekümmet kaheksa protsenti. me tahame realistlikke eesmärke, me tahame toetada nende eesmärkide saavutamist, aga me tahame, et need oleksid realistlikud. miinus nelikümmend meie meelest ei ole realistlik, see on liiga kõrge. ja nagu ma ütlesin, me tahame olla kohanemisvõimelised, ehk siis ükskõik, milline meie ambitsioonide tase ka läbirääkimiste jaoks ei oleks kui rohkem riike, kui me praegu eeldame, suudavad äh, ühise ülemaailmse kokkuleppe sõlmida, siis me võime oma ambitsioone tõsta, aga kui keegi seda ei tee, siis ma arvan, me peaksime üles näitama ka piisavalt paindlikkust ja vähendama oma ambitsioone. vastasel juhul me teeme sama vea, mis me Kopenhaagenis tegime ja ma ei usu, et sealsed sündmused oleksid eriti edukad olnud ma ütlesin, et tahan äh, endis-, tahame endiselt alles jätta heidete äh, kauplemissüsteemi, see oleks nurgakiviks. siin on küll probleeme olnud, aga peaasjalikult majanduskriisi tõttu. see süsteem on endiselt väga väärtuslik, sellepärast et seda juhib turg. ma isegi ei välistaks seda, et tulevikus pärast kahe tuhande kahekümnendat aastat äh, võiks luua mehhanismi, mis tagaks, et turu arengud ei erineks riigiti, kui aga nii peaks minema, siis eh, see mehhanism peaks olema ettenähtav, eh, läbipaistev ja see ei peaks sõltuma poliitilistest lühinägelikest motivatsioonidest. nagu ma ütlesin, me oleme olnud üpris skeptilised selles osas, Eh, mis puudutab eh, subsiidiume taastuvate energiaallikate kohta, me tahaksime, et sellest järk-järgult loobutaks, muidugi me mõistame, et teatud investeerimiskindlus on vaja tagada, üleöö seda teha ei saa. küll aga me teame, et sellega kaasnevad ka suured kulud, see on konkurentsi moondav ja me tahaksime kasutada küll toetada varases staadiumis uusi tehnoloogiaid, aga mitte sisse viia alalisi subsiidiume ning need koordineerimise juurde veel. me usume, et meil on vaja ka kohustuslikku koordineerimissüsteemi. tõin siin näite Saksamaal tehtust. ma arvan, et meil oleks äh, vaja vähemalt äh, mingitki äh, kohustusliku koordineerimist, see peaks olema liikmesriikide pädevuses, me ei nõua siin mitte rohkem Euroopat, vaid pigem paremini toimivat Euroopat. ma usun, et me oleme samuti näinud, et tõesti on hädasti vaja paremini koordineerida liikmesriikide poliitikat selles valdkonnas. seejärel veel üks asi, mis on minu meelest olulisem, kui ma väidan, et ETS on õigeks süsteemiks, siis ma usun, me peaksime et peaksime meeles pidama, et see on mitte maksuinstrument, äh, vaid äh, turust, äh, turu arengutest mõjutatav instrument. finantsministrite tegevus on näidanud, et vähemalt osades liikmesriikides on hakatud kasutama seda süsteemi maksuinstrumendina, aga ma usun, et see kujundati välja selliseks, sellisena, et ta ei oleks seda. seega meie leiame, et vahendid, mis kogutakse läbi ETS-i, peaksid olema, peaksid leidma sajaprotsendiliselt investeerimist tööstusesse, kas toetamaks konkurentsi, konkurentsivõime alalhoidmiseks või siis otseinvesteeringuteks, selleks et muuta majandust otseinvesteeringutel pean silmas investeeringuid teadus- ja arendustegevusse, sest et äh, seda on meil vaja, kui me soovime tõesti saavutada neid eesmärke, mis me püstitanud oleme. ja lõpetuseks on väga oluline ma arvan, et on väga tähtis, et me suudaksime mitmekesistada oma energiatarneallikaid. muidugi mõista. see tähendab võimalust äh, endi äh, mitmekesistamist äh, ja ka kildegaasi puudutab, see on, ma olen, ma räägin sellest hiljuti, kui idapartnerluse tippkohtumisel äh, sõna võtsin lõppsõnaks, me oleme teinud, kasutanud neid vahendeid majanduslikel eesmärkidel, kuid nüüd me näeme ka strateegilistel eesmärkidel, me teame, et sellel gaasil on väga oluline roll, olen peaaegu lõpetanud, ütleb kõneleja, me teame, et meie traditsioonilised äh, ressursid vähenevad, me peame alternatiive kaaluma ning kildagaas on ja peab olema üheks selliseks alternatiiviks ja me ei äh, tohi seda kõrvale heita. lõpetuseks niisiis ma leian, et on väga oluline, et me saame tasakaalu õigesti paika panna äh, energia poliitika on hädavajalik meie jaoks, sellest kõigest muidugi ei piisa, palju rohkem on veel vaja ära teha ju, rahastamisele juurdepääs, oskused, turgude avamine, kuid samuti paindlikuma tööturu loomine, see on aga eraldi teema ja muidugi ka tööstuspoliitikas, energiapoliitika, nagu ütlesin, siis on üheks oluliseks osaks. suur aitäh äh, küllakutse eest ning äh, tähelepanu eest! Ačiū Europos, Europos verslo konföderacijos generaliniam direktoriui ponui Mar-. suur tänu, suur tänu, härra Bairer Teie ettekanne oli tõesti äärmiselt huvitav, ma sain aru, et meil on nii palju küsimusi tekkinud just sellepärast, et teie esitlesite täiesti teistsugust seisukohta. ja kuna härra Tajani pole ikka veel jõudnud siia, annaksin nüüd sõna Ütrehti ülikooli professorile härra Kornelis Plokile, kes räägib uutest energiaallikatest. palun, teil on sõna jah, suur tänu selle võimaluse eest teile lühidalt esitleda alternatiivsete energiaallikate tulevikku Euroopa Liidus. mina sooviksin teile täna rääkida kolmest küsimusest. esiteks, millise panuse saavad anda alternatiivsed energiaallikad aastaks kaks tuhat kolmkümmend siis teine küsimus, kuidas lõimida alternatiivsed energiaallikad meie elektrisüsteemidesse ja kolmas eh, punkt, et kuidas tõesti eh, stimuleerida alternatiivsete energiaallikate ja alternatiivsete energiate kasutamist. esiteks, et eh, milline võiks siis olla alternatiivsete energiaallikate panus? selleks, et sellele küsimusele vastata, koostasime me mudeli, tegemist on üleilmse mudeliga selleks, et näha, kuidas meil oleks võimalik äh, alternatiivsete energiaallikate arengut äh, nä-, ette näha, vaadates kõiki erinevaid äh, pooli nagu tehnilised, sotsiaalsed, majanduslikud küsimused. ma ei hakka teile neid üksikasju sellest mudelist seletama, räägin teile lihtsalt lõpptulemusest. siin näete te slaidi, kus on väga selgelt näha meie tulevikuprognoosi aastani kaks tuhat kolmkümmend. ma kardan, et äh, ruumi tagaosas te eh, päris täpselt seda ei näe, aga ma üritan selgitada. kõige alumine rida on siis üldine energia, vabandust, kõige ülemine rida on siis eh, üldine energia kasutamine ja nagu te näete, energia tarbimine väheneb, sest me pöörame suurt tähelepanu energiatõhususele. ma ei hakka sellest praegu rääkima, ma arvan, et härra Põvi räägib sellest rohkem. aga lõpp, siin all siin näete allpool siis sellist värvilist riba ja need on alternatiivsed energiaallikad. kahe tuhande kolmekümnendal aastal võib-olla kasutatakse nelikümmend protsenti kogu energiast äh, sellist energiat, mis tuleb alternatiivsetest energiaallikatest, see on vähemalt kooskõlas praeguste arengutega. see on see, kuhu poole me tõesti üritame suunduda. kui me vaatame nüüd neid erinevaid allikaid, siis näete, et äh, Neid on palju, on väga palju erinevaid alternatiivseid energiaallikaid, siin sinine kohe all on tuuleenergia, nii rannikul kui ka merel toodetud, siis kollane ja oranž, need on erinevad päikeseenergia vormid, põhiliselt selleks, et toota elektrit, aga osaliselt ka kütmiseks, siis te näete, et veeenergia osa on üpris stabiilne ehm, siis näete veel ka biokütuseid ja bioenergia kõige tähtsam osa on prügi, aga siin on ka näha hakkepuitu ja teravilja, mida kasutatakse energia tootmiseks. nii et tõesti, segu on päris korralik ja elekter hakkab üha rohkem rolli mängima üldises energiatarbimises ja võib-olla niimoodi on meil võimalik ka tõesti rohkem äh, seda kasutada. nagu öeldud, nelikümmend protsenti alternatiivsetest energiaallikatest on täiesti realistlik eesmärk sektoripõhiselt on olukord erinev, te näete, et ehitussektoris on panus kõige suurem, natukene väiksem tööstussektoris, siin on kaasatud nii kütmine kui ka elekter ja transpordisektoris on osakaal kõige väiksem ja eeldatakse, et ähm, kõigepealt transpordisektoris äh, energiatarbimine kasvab ja alles hiljem siis langeb nii et näete, alternatiivsed energiaallikad saavad anda korraliku panuse kõikides erinevates valdkondades. siis tasub vaadata veel ka kulusid Te näete siin kõige ülemist joont, see on investeeringud, kui palju on vaja investeerida igal aastal, et seda arengut võimaldada, nii et te näete, eh, investeeringud on väga tähtsad vähemalt, vähemalt kaks protsenti SKT-st tuleb igal aastal eh, investeerida selleks, et jääda püsima sellele kursile. see ei puuduta mitte ainult alternatiivseid energiaallikaid, vaid ka energiatõhusust, eh, arengutööd, teadustööd ja nii edasi, nii et kogu see pakett peab moodustama vähemalt kaks protsenti protsenti SKT-st investeeringuid. siis hinnate ka säästuvõimalusi, see alumine sinine joon siin on jällegi tähtis, et fossiilsete kütuste kasutamist vähendatakse ja siis keskmine roheline joon. Te näete, et esimese kümne aasta jooksul tuleb pigem rohkem investeerida ja siis hiljem me näeme, et kulud hakkavad ennast ära tasuma ja lähevad üle tulude pooltele. muidugi väga palju sõltub ka nafta hinnast, aga ja me ei siia kaasanud CO2 heitmete hinda, nii et kui CO2 heitmete litsentside hind juurde lisada, siis tegelikult kasu, mis saadakse, oleks veelgi kõrgem kui siin pildil näha. nüüd heitmete vähendamine on siin ka väga tähtis, kahe tuhande kolmeteistkümnendal aastal, nagu te näete, kasvuhoonegaaside ja CO kahe heitmed on umbes viiskümmend protsenti vähe, väiksemad kui aastal tuhat üheksasada üheksakümmend Euroopa Liidus. nüüd järgmine küsimus. kuidas kaasata alternatiivsed energiaallikad elektrisüsteemidesse? ma ei hakka siin erinevaid kindlat ühte stsenaariumidele esitlema, vaid näitan, millised on erinevad võimalused. ma seletan teile ka, kuidas elektrisüsteem praegusel hetkel välja näeb. see siin on praegune tavaline olukord, näiteks näete siin Saksamaad. Saksamaad, nii nagu see praegusel hetkel on, äh, see on jaanuarikuus elektri tootmine selle aasta alguses ja te näete, et siin on väga palju traditsioonilisi energiaallikaid Te näete, et siin ühte nädalat Saksamaal. Te näete igapäevast äh, mustrit, mis on sarnane, et äh, päeval on rohkem energiat, äh, suve, vabandust, öösel vähem, te näete, et siin päikeseenergiat on vähe, sellepärast et päikest on vähe talvel ja te näete siis ka, kuidas elektrit toodetakse. Need, kes on neid pilte varem näinud, näevad, et see on täiesti tavaline pilt, alustatakse kõige odavamatest võimalustest, mis on esimesed alternatiivsete energiaallikate kõrval, see roh-, punane joon siin äh, tuumaenergia, siis äh, äh, pruunsüsi, kivisüsi ja gaas, maagaas see on see täiesti tavaline muster, mida kasutatakse. Te näete, et gaasijõujaamad öösel lülitatakse välja ja päeval alustavad nad uuesti oma tööd ja see tuleb siin väga selgelt ka välja sellest mustrist. sellist pilti te oleksite võinud näha juba kümme aastat tagasi, aga tegelikult praegu, praegu talveperioodil, kui tuul ei puhu. vaadakem nüüd suvist perioodi see on nüüd üks juunikuu nädal e-, sellel aastal. ja te näete, et pilt on täiesti teistsugune. Te näete väga palju päikeseenergiat, mida päevasel ajal toodetakse. ja kõik energiaettevõtted teavad, et tegelikult et maagaas ei mängi peaaegu mitte mingit rolli, see oranž joon, mis on maagaas, on peaaegu kadunud sellelt pildilt. Te näete, et äh, söel põhinevad jõujaamad äh, nädalavahetusel lülitatakse välja. isegi äh, tuumajaamade tööd tuleb vähendada, nii et süsteem on täiesti teistsugune. mis on siin märkimisväärne? kaks punkti. esiteks me näeme, et äh, mudel on kindlam, kui ta oli minevikus. me näeme, et päeva ja öö vahe on palju väiksem, kui alternatiivsed energiaallikad äh, välja jätame ja me näeme, et äh, energia tootmine alternatiivsete energiaallikate puhul on üpris stabiilne jah, paljud inimesed ütlevad, et äh, talvel päikeseenergia peale ei saa loota, tõesti iga kümne minuti tagant tuleb äh, olukord üle vaadata, aga päris nii see ei ole. ja no tuuleenergia puhul ka tõesti äh, tuulepäevade arv muutub, aga mitte nii palju. väga tähtis on veel ka teada, et energiahinnad olid päris kõrged ja vahe oli väga suur öise ja päevase hinna vahel ja kuna üha rohkem kasutatakse tuule- ja päikeseenergiat, siis me näeme, et tegelikult energiahinnad on tõusnud aga samal ajal üldiselt energiahinnad on palju odavamad Saksamaal, kui nad olid. sarnaseid äh, tendentse on näha ka teistes riikides, samal ajal aga näiteks meil Hollandi ettevõtted äh, kurdavad selle üle, et Saksamaal on energiahinnad nii madalad. me näeme, et mingil hetkel energia hind läheb suisa negatiivseks mis saab siis, kui üha rohkem kasutatakse päikeseenergiat elektri tootmises? Te näete seda siit pildilt. Ähm, mudel on sarnane, me näeme ühte kõrgpunkti. Äh, meil on tegelikult kaks kõrgpunkti ühel päeval. ja siis on üks äh, kõrgpunkt äh, öisel ajal nii-öelda traditsiooniliste jõujaamade jaoks nii et me räägime tõesti täiega suurest äh, muudatusest äh, energia tootmisel, see on täiesti pea peale pööratud võrreldes varasemaga äh,. tuleb ka öelda, et tegemist on kõigest algusega. Saksamaal ja ka teistes riikides räägitakse üha rohkem alternatiivsetest energiatest ja sellest, et ähm, nende kasutamist tuleks suurendada nii et meie ees on suur väljakutse, me peame nõudluse ja pakkumise tasakaalu saama ja peame olema seejuures paindlikud. siin on meie võimalused näha sellel slaidil. millised paindlikkuse võimalused on meil äh, elektrisüsteemides? esiteks tuleb tõesti pakkumises olla väga paindlik, siin tuleks kõik erinevad jõujaamad kaasata, mitte ainult traditsioonilised, vaid ka alternatiivsetel energiaallikatel töötavad jõujaamad me tõesti peame olema paindlikud, äh, need jõujamad ei pea kogu aeg töötama ja ka päikeseenergiat tuleb kasutada isegi talvel, selleks et süsteemi tasakaalustada. teiseks tuleb ka nõudluse poolel olla paindlik. ka siin on väga paljud võimalused veel kasutama. väga paljudes tööstusvaldkondades on võimalik veel äh, ära teha, näiteks rohkem kasutada elektriajamiga autosid, ähm, olla paindlik, millal laadida akusid, siis kui hind on kõige madalam näiteks. ja kõige tähtsam osa on võrgul. kui on võimalik olla paindlik, väga paindlik, kasutades seda energiat, mida toodetakse just praegu ja, ja võib-olla transportida seda veel ka kuhugi edasi nii et äh, võrkude laiendamine on väga tähtis ja laiendatud võrkude kasutamine ka. ja siis muidugi energia salvestamine. see tõstetakse alati esiplaanile, kuid on väga tähtis, et tegemist ei ole majanduslikus mõttes äh, kõige tähtsama valikuga. näiteks ka äh, maagaasilt äh,, vabandust äh,, Äh, ka maagaasi rohkem kasutamine ei ole praegu see kõige tähtsam ülesanne. nüüd me uurisime väga sügavalt olukorda Saksamaal ja vaatasime seda, et mis saab, kui Saksamaa ei laienda oma ülekandesüsteemi ja meie järeldus oli, et tegelikult kahe tuhande kolmekümnenda aastani võimalused on piiratud. jah, me kõik teame neid Saksamaa väga auahneid plaane selleks, et äh, suurendada alternatiivsete energiaallikate kasutamist, aga tegelikult probleemid kahe tuhande kolmekümnenda aastani jäävad siiski püsima. nii et praeguse võrguga on võimalik väga palju ära teha, kui seda paremini ära kasutada siis äh, tulemused oleks head. ja otse loomulikult, kui ülekandevõrke laiendada, siis äh, kulud ka vähenevad, nii et see on tõesti väga tähtis küsimus. see on põhimõtteliselt kõik, äh, mida me saame teha nii et järelduseks on, et meil on palju võimalusi selleks, et elektrisüsteeme muuta paindlikumaks, meil on väljakutsed, ähm, aga nende väljakutsetega on võimalik hakkama saada ja nüüd viimane märkus, mille ma tahtsin teha ja näen, et mul on veel natukene aega üle. nii et ma teen väga kähku. ehk kuidas me siis saaksime stimuleerida alternatiivsete energiaallikate kasutamist tulevikus. võimalusi on palju, neid kõiki kasutatakse ka Euroopas paljud teist teavad, et meil on kvoodisüsteemid, meil on äh, Eh, erinevad eh, tariifid eh, ja on terve rida võimalusi, kuidas siis tõesti toetada alternatiivseid energia, alternatiivse energia kasutamist. väga tähtis on, et meil oleks võimalik neid erinevusi, võimalusi koos kasutada ehk ühtlustada siis võrke on terve rida riike, millel puhul äh, on äh, kvoodid alternatiivsetele energiaallikatele ja et on erinevad äh, tariifid ka sissetoite jaoks. me näeme siin erinevaid mudeleid, osad nendest toimivad, teised ei toimi ja me tõesti vaatasime, millised on need õppetunnid, äh, mida me oleme saanud. ja need õppetunnid on natukene teistsugused kui need traditsioonilised õppetunnid. jah, meil on vaja rohkem äh, ühtlustamist, see on ilmselge, aga samas nende, selle ühtlustamise kurss peaks olema natukene teistsugune. nii et äh, meie järeldused ja seda öeldakse väga palju riikide kohta, meil on vaja tõesti korralikult toimivaid süsteeme, meil on vaja poliitikaid, mis toetaksid investorite äh, kavatsusi. teiseks tuleb arvestada ka investeerimisriskidega. süsteemi, süsteemi on võimalik erineval kujul üles ehitada ja teatud süsteemid toovad endaga investorite jaoks palju rohkem riske kaasa ja see võib äh, siis ka alternatiivsed energiaallikad äh, kallimaks muuta, nii et riskide vähendamine on alati hea võimalus ja peale selle tuleb äh, ka toetuse määra kohandada tehnoloogiale ja turutingimustele. me oleme näinud väga palju kulude vähenemist viimastel aastatel, aga ilma süsteemi muutmata Äh, on meil vaja siis tõesti neid toetuse määrasid äh, kohandada. nüüd lõpetuseks. Äh, tõesti väga palju rohkem on võimalik alternatiivset energiat kasutada. alternatiivset energiat on võimalik elektrisüsteemidesse sisse viia. see kõik on võimalik ja tõesti, me alati peame alati Äh, katsuma vastavalt kohalikele oludele reageerida, sest äh, see on odavam, kui lihtsalt kõikidele üks lahendus välja pakkuda, aitäh! Э, э, aitäh härra Blokile selle ettekande eest, kallid kolleegid, härra Dajani on nüüd siia jõudnud. mul on väga hea meel teda siin tervitada. aitäh, et te leidsite aega, et siia tulla. annan nüüd äh, volinikule sõna, kes räägib äh, turvalistest ja jätkusuutlikest energiaallikatest. aitäh, ütleb volinik, räägin oma emakeelt, kuivõrd tõlge on olemas. aitäh, lugupeetud äh, parlamendisaadikud, ma arvan, et äh, tänapäeval on väga oluline lisada energia teema kaasaegse tööstuspoliitika juurde tagasipöördumiskonteksti, nagu te teate, seadis komisjon endale kahekümne protsendilise eesmärgi äh, SKT-st äh, kahe tuhande kahekümnendaks aastaks sada kakskümmend protsenti peavad siis tulema tööstusest ja täna esitlesime äh, teatist, mis on oluliseks panuseks veebruarikuu ülemkogule, kus räägitakse just tööstuse konkurentsivõimest. ma arvan, et äh, Fiscal Compacti kõrval peab olema ka Industrial Compact ja ma äh, arvan, et meil peab olema siin tugeva mõjuga äh, poliitika, kuid äh, selleks, et meil oleks see uus tööstuspoliitika, mis oleks ka kaasaegne, peame eelkõige keskenduma tervele reale olulistele küsimustele ning äh, keskenduma uutele tehnoloogiat, inimestele turule ligipääsule, ligipääsule kapitalile, pädevusele, infole ja nii edasi, kuid meil on üks alussammas energiapoliitika. ja ei ole juhus, et juunikuus andis ülemkogu komisjonile ülesande valmistada ette järgmise veebruari, järgmist veebruarikuu ülemkogu silmas pidades ähm, dokumendi, mis hindab energiapoliitika mõju tööstuspoliitikale. me oleme seda hakanud nüüd volinik Oettingeriga koostöös välja töötama ning meie töö tulemust esitletakse siis enne veebruarikuu ülemkogu. meie eesmärgid on väga auahned ja Euroopa kaks tuhat viiskümmend programm aitab meil kogu Euroopa majandust ümber kujundada. vaheprogramm kahe tuhande kolmekümnendaks aastaks näeb ette vastavate poliitiliste otsuste langetamiseks, et see üleminek sujuks ning et meie auahned eesmärgid äh, jõustuks võimalikult väikeste kuludega ühiskonna ja kodanike jaoks. meil on vaja tasakaalustada erinevaid algatusi, unustamata, et peaeesmärk on parandada Euroopa Liidu konkurentsivõimet võrreldes ülejäänud maailmaga. praegu on meil väga kõrge tööpuuduse tase ja vähene tootlikkus, me peame toetama majanduskasvu ja konkurentsivõimet kõikides valdkondades ja edendama vähese süsinikuheitega majandust ning ressursitõhusat majandust. samuti on meil probleeme energiahindadega Euroopas, hinnad on liiga kõrged ja see mõjutab meie konkurentsivõimet samuti negatiivselt. elektrienergia on palju kallim kui näiteks Hiinas ja sellise, selliste tootmiskulude juures äh, peame tunnistama, et meie tööstus ei ole sugugi konkurentsivõimeline. probleem on väga selge ja kõik teavad, milline see probleem on, kuid äh, lahendusi on erinevaid. me oleme ka seda arutanud ning äh, viimaste andmete järgi maksavad Euroopa ja Jaapani tarbijad rohkem kui kaks korda äh, võrreldes ameeriklastega siis elektri eest. maagaasi hind on samuti probleemiks ja Gilda gaas on veel üks teema, millele peame mõtlema. ülemkogu ütles selgelt, et tuleb edasi minna, kuid äh, samas võtsin nad üsna neutraalse seisukoha selles küsimuses, sest äh, meil on ühelt poolt majandushuvid, kuid teisalt äh, samuti ka keskkonnakaalutlused. USA liigub rahvusvahelise üldsuses edasi just tänu kildagaasi kasutamisele, nad saavad energiahinnad sellele tänu ka madalale hoida, kuid äh, Euroopas ei ole veel seda probleemi põhjalikult hakatud käsitlema. Euroopa peab vaatama, kas meil on võimalik ammutada kildagaasi, samas äh, minimiseerides keskkonnamõjusid. kildagaasi oleks siis vaja just meie ettevõtete jaoks, kuid tegemist on ainult ühe instrumendiga meie äh, energiapoliitika valdkonnas. ja ülemkogu tahab, et me kaaluksime seda küsimust põhjalikumalt. peaminister Cameron kirjutas Euroopa Komisjonile, paludes komisjonilt teha konkreetseid kaugeleulatuvaid ettepanekuid, nii et väga oluline on keskkonnamõjusid silmas pidada ja pärast seda siis vastav otsus langetada. siis on veel mm, energiaga mitte seotud faktoreid nagu maksud või veel teised faktorid, mis puutub taastuvenergiasse, siis äh, on see piirkonniti väga hästi arenenud osast ning moodustab kolmkümmend kuni nelikümmend viis protsenti äh, energia tootmisest. nii et me näeme, et maksud mõjutavad energiahindu väga olulisel määral. ja see on tööstuseks väga oluline, sellepärast et äh, energia hind äh, võib moodustada tootmise hinnast kolmkümmend kuni nelikümmend protsenti ja VKE-de jaoks on see protsendimäär veelgi kõrgem. nii et äh, näiteks äh, terase ja alumiiniumisektoris, kus on suur energia tarbimine, nende jaoks on see küsimus väga oluline, sest äh, siin mängib kaasa väärtuste ahelas ka strateegiline positsioon. ühesõnaga, meil on ühelt poolt liiga palju kulutusi, kuid teisalt oleme silmitsi tööstuse reaalsusega, mis mõjutab oluliselt Euroopa Liidu konkurentsivõimet, nii et me peame leidma see tähendab, et me ei tohi teatud sektoritest lihtsalt loobuda, energiatõhusus, selle rõhutamine on üheks lahenduseks. kuidas energiahindade tõusule vastu astuda? ja isegi kui mõnikord tuleb kasutada kulukaid lahendusi, näiteks laiamõõtmelist ümberstruktureerimist, siis peame sellegipoolest keskenduma nende lahenduste leidmisele. muidu läheb nii, et liiga kõrged energiahinnad viivad kaasa täieliku delokaliseerimiseni ja Euroopa tööstus viib oma tootmise mujale sellepärast peame väga hoolikalt analüüsima ja süvitsi analüüsima erinevaid äh, maksumusi ning äh, tegutsema ühtselt. väga oluline, et äh, ajutised üleminekumeetmed kõrge energia tarbimisega tööstussektoris ei moonutaks äh, siseturu olukorda, luues äh, siis ebavõrdseid tingimusi, meil on vaja võrdseid tingimusi kõigile. mõned konkurentsi puudutavad äh, märkused. minu meelest äh, on need reeglid siin ebapiisavad sest äh, meie tööstus on nüüd muutuste teel ja näiteks äh, viiekümnendatel aastatel olid äh, teatud sektorid väga energianõudlikud, aga tegemist oli ainult siseturu konkurentsiga. nüüd oleme uues poliitilises olukorras ja konkureerime näiteks Hiina, Kagu-Aasia, Brasiilia või Indiaga. ja siin on vaja ka konkurentsireegleid uuesti hakata läbi vaatama, need reeglid on määrava tähtsusega, kuid ma arvan, et me peame uute olukordadega kiiresti kohanema. kliimapoliitika ja õhukvaliteet peame olema ka siin piisavalt auahned selleks, et vältida energiahindade ja meie põhiliste rahvusvaheliste konkurentide energiahindade liiga suurt vahet. me peame nende eesmärkide saavutamiseks kasutama kõiki olemasolevaid ressursse, taastuvenergia sektorit näiteks, keskendudes just teadusuuringutele ja arengutegevusele ning meie reindustrialiseerimisstrateegia keskendubki kõikidele nendele aspektidele. kui me räägime Euroopa Liidu reindustrialiseerimisest, siis on tegemist poliitikaga, mis püüab saavutada ka võimalikult suurt energiasäästu ning investeerida võimalikult palju taastuvenergiasse, kuigi tegemist ei ole lihtsate lahendustega, siis peame pikaajalises perspektiivis tegema niimoodi, et energia sääst oleks kindlasti alati meie tegevusse kaasatud. Te teate, et viimasel ajal on toimunud suur delokaliseerimine Hiina suunas Euroopast. Hiinas kasutatakse põhiliselt kivisüsi energiaallikaga ning seega on Hiina põhiline CO2 heite põhjustaja maailmas. viimase kümne aasta jooksul on Euroopa äh, kaotanud kolmsada viiskümmend eurot investeeringute näol ja öö, äh, majanduskasv äh, on liikunud just peamiselt Hiina suunal. USA ja kildagaasi kasutamine seal on nüüd öö, energiaolukorda USA-s hakanud väga oluliselt mõõtma ja see on, muutma ja see mõjutab äh, Euroopa tööstust negatiivselt, me peame tagama selle, et äh, me kasutame tulevikus Euroopa tööstus ära kõiki kohalikke energiaallikaid. ja energia maksumus on äh, Euroopa tööstuspoliitika põhielement me peame leidma tasakaalu kildagaasi probleemi ning vajalike investeeringute vahel, sellepärast et kildagaas oleks võimalikest lahendustest, kuid kui me kiiresti ei tegutse kõikide nende energiainstrumentide puhul, siis muudame olukorra veel hullemaks. konkurentsivõime väheneb veelgi ja kõrge energiahindade maksumus nõrgestab veelgi Euroopa tööstust. nagu ma juba ütlesin, esitleme oma aruannet koostöös äh, volinik Oettingeriga enne veebruarikuu ülemkogu ja panustame seega omalt poolt sellesse arutellu nagu ma ütlesin, peame tagama energiabuketi mitmekesisuse, uurima taastuvenergia kasutusvõimalusi. ja komisjon esitles eelmisel kuul oma suunised taastuvenergiasektori ergutamiseks ning kui tegemist ei ole kohustuslike instrumentidega, kuid liikmesriigid peavad neid arvesse võtma, sellepärast et taastuvenergia mõju on määrava tähtsusega energiasektori heaks haldamiseks. me oleme sellest ka hiljuti Itaalia kontekstis palju rääkinud ning äh, tuumaenergia vähendamine mõjutab äh, samuti Euroopa majandust ja see annab konkurentsieelise Euroopa Liidu konkurentidele. me peame seega kaaluma ka pelletite importimise suurendamist ja selle mõju Euroopa tööstusele. me peame muidugi eelkõige keskenduma taastuvenergia arendamisele ning püüdma kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärke kindlasti saavutada. taastuvenergia sektor aitab kaasa mitte ainult keskkonna, kahekümne tuhande kahekümnenda aasta keskkonnaeesmärkide saavutamisele, vaid ka rohelise majanduse ülesehitamisele, mis on suurepäraseks võimaluseks meie tööstusele. täna saime ka Eurobaromeetri tulemused teada, mille järgi VKE-d võtavad vastu üha rohelisemaid otsuseid pea kõik. VKE-d on valinud äh, keskkonnasõbraliku tee kas siis oma veendumuse tõttu või majanduskasvu tõttu. nii et nemad äh, on suunatud siis vähem saastava ja keskkonnasõbraliku tootmise äh, suunas. roheline tootmine, eriti just vee sektoris on väga hästi välja arendatud nii Iisraelis kui Hiinas ja me oleme tähelepanelikult jälginud nende arengut ja oleme ka võõrustanud vastavate sektorite külalisi. nii et me peame oma konkurentsivõimet kindlasti tõstma, kuid me peame selleks tegema julgemaid valikuid. ja selleks, et äh, meie majandus oleks konkurentsivõimelisem ning äh, tööhõivemäär tõuseks, on meil vaja rohkem Euroopat, mitte vähem Euroopat me peame tegema niimoodi, et äh, meie energiasüsteem oleks vahendiks, mille abil aidata meie energiatootmise arengule kaasa ning see aitab meil pääseda ka majanduskriisist. aitäh! aitäh äh, Euroopa Majanduse asepresidendile annan nüüd sõna viimasele kõnelejale, kes räägib kildagaasist Euroopas. see puudutab siis ka energiatõhusust. härra Randel Põud, palun. Thank you very much. suur aitäh ja tere pärastlõunat kõigile. tahaksin nüüd rääkida mitte niivõrd äh, kildagaasist, vaid pigem alternatiividest. ja volinik Tajani mõningad märkused tõhususe kohta võimalike alternatiivide kohta olid igati julgustavad, sest ma leian, et siis seda võib olla ja samuti paljude teiste arvates, kes selles valdkonnas töötavad. ma arvan, et me oleme nõus probleemi osas, tõusvad energiahinnad ning nagu me seda näeme, konkurentsivõime halveneb. muidugi samuti eh, kõige kohal eh, hõljuv ohtlik kliimamuutus, lisaks sellele töötus ja sellele lisandub lisanduvad veel probleemid, mis tulenevad kohalikust saastatusest. nagu te teate, enamus linnu Euroopa Liidus on vastuolus eh, heidete piirangutega. WTO lubatust on rohkem heiteid ja isegi tegelikult rohkem, kui Euroopa Liidu heidete direktiiv seda võimaldab. et ka tervishoiu probleem on täiesti reaalne lisaks muule, kuidas seda kõike lahendada? siin ma usun, täna hommikul ma võin nõustuda mõneti sellega, et tegemist ei ole niivõrd energiahindade, vaid pigem energiakulu küsimusega. ja see puudutab samuti energia hulka ja kasutatavate ressursside hulka. me peame samuti arvestama sellega, mida tegelikult peetakse silmas konkurentsivõime all, see ei tähenda lihtsalt seda, et me peaksime odavalt kaupu tootma, ei, see tähendab kvaliteeti, kõrge kvalifikatsiooniga tööjõudu, tegemist on väga keeruka teemade kogumikuga, mis viib lõpuks konkurentsivõimeni. ma usun, et me oleme praegu jõudnud kaugele, et meie seisukohad hakkavad natukene ühtima. me peame kogu aeg silmas pidama ka seda, et me ei tohi unustada kliimaküsimust peame tagama kasvu, kasv viib investeeringuteni, need on üksteisest sõltuvad protsessid, see kasvatab tööjõudu, tööhõivet, kapitali, tootlikkust ja muidugi terviseprobleemide vähendamiseks tuleb vähendada saastatust, mida me siis üritame saavutada. siseturuga töötades selle täiustamisel ja selle kasutamisel energiatõhususe parandamiseks. ja siin on sellel turul suur roll, siis on meil võimalik palju neist probleemidest tegelikult lahendada. professor Blok rääkis olemasolevatest uuenevatest energiaallikatest, geotermo, tuule, päikese ja muud allikad. tõusumõõna, energia, nii edasi, jah, see on tulevik, kildagaas. volinik Dajani ütles, me peame seda tähelepanelikult arutama, aga näitajad ütlevad, et see tegelikult ei ole jätkusuutlik alternatiiv, ma ise olen väga palju uuringuid läbi vaadanud Ameerika Ühendriikides on eraldi tingimused kui te läbi Ameerika Ühendriikide sõidate, siis te võib-olla näete, et pool Ameerika Ühendriikides on peaaegu asustamata, sealt on kerge seda kildagaasi kaevandada, aga Euroopa see ei oleks võimalik. ma arvan, et pika, pikemas perspektiivis ka seal on väga raske sellise tee juurde jääda. ja kui me räägime ebakonventsionaalsetest Äh, probleemidest, siis jällegi kasvuhoonegaas. me peaksime võib-olla jääma äh, traditsiooniliste taastuvate energiaallikate juurde, mitte niivõrd palju mõtlema kildagaasile. nagu ka volinik Diana ütles, innovatsioon äh,, ressursside tõhusus, ka see kõik viib jällegi konkurentsivõimeni. kõrge kvaliteet ja mitte see, et me üritame iga hinna eest äh, hindadega võistelda. tõhususe kohta ma olen alati lähtunud põhimõttest, et esmalt kõige odavam energia on selline energia, mida ei toodeta. siin on kilovatt-tunni kohta võimalik kokku hoida pool hinnast, kui energiat ei pea tootma. Äh, see on päris selgeks saanud aastate jooksul siseturu arendamisel tuleb äh, tõhusust, tõhususest lähtuda. ja siis jällegi taastuvad energiaallikad. ma olen pikalt selles valdkonnas töötanud, väga palju on vaja. Neid on mainitud ka täna hommikul turgude suutlikkuse arendamine, vaatame, kui peab olema reserv, et teatud perioodid üle elada, samuti taristud. samuti on väga oluline, et tarbija no, oleks võimeline toime eh, tulema energiapakkumise vähenemisega teatud eh, lainete puhul ja oma tarbimist vähendama, kõik see on see, mis aitab turul toimida ning tõhusus on üheks suureks osaks siin jällegi. nagu varem täna hommikul öeldi, ei ole vaja ainult äh, siduda üksteise vahel võrgusüsteeme, vaid ka kohalik jaotusvõrk peab olema korralik. kuidas seda teha, selleks on omad võimalused, ehitised on oluliseks osaks, samuti valemist ehitised tarbivad ligikaudu nelikümmend protsenti kogu meie energiast. oluliseks osaks kogu taristust. samuti liinide väljaehitamine. eriti oluline on minu meelest tõhususe jaoks eeltingimus Äh, eeltingimuseks see, et on vaja miinimumnõuded, ökodisaini miinimumnõuded, C-märgistus, kõige selle läbi on võimalik ühisturgu harmoneerida, eriti energia osas. ka isegi taastuvate energiaallikate puhul on vaja tagada teatud äh, tasakaal. tervishoid, jätkusuutlikkus, äh, see on samuti muutumas võtmetähtsusega osaks harmoneerimisest oluliseks punktiks harmoneerimise puhul on see, et väga palju sellest, mis me teeme, muutub ülemaailmseks. praegu Ameerika Ühendriigid tegelikult võtavad üle osaliselt ökodisaini standardeid. see on päris huvipakkuv, Hiina on ka seda juba teinud. nii et Euroopa standardid muutuvad isonormiks nii-öelda, muutuvad ülemaailmseks. kui praegu mingi toote osas standard välja kujundatud, kasutatakse, siis äh, suureneb sellega ka ekspordivõimalus, sellepärast et et standardid muutuvad üldiseks. energia auditeerimine, juhtimine, see on osaks praegusest õigusloomest samuti. energiatõhususe kohta. energiaauditid tähendavad seda, et ka suurtööstus peab oma energiatarbimise läbi vaatama selle ära kaardistama, nii et oleks teada täpselt, kuidas oleks võimalik energia, tarbitava energia hulka vähendada, see on võtmetähtsusega jällegi. energiajuhtimissüsteemid on suureks osaks sellest. meil on endiselt väga palju tööd vaja ära teha siseturu lõplikul väljatöötamisel, eriti just, mis puudutab tõhusust, me peame lahti saama kaubandustõketest ja domineerivatest eh, osapooltest me peame vähendama kulusid, suurendama kaubandust, kuid samuti vastastikune tunnustamine. see kõik võimaldab turul paremini toimida. Euroopa Liidu rahastamine on siinkohal väga tähtis. heade tavade teabe jagamine üldiselt. ka koostöö on samuti oluline, seda ei tohi kollisiooniga segamini ajada. meil on saavutatud tasakaal konkurentsivõime seadustes ja selles, kuivõrd äh, suurt konkurentsi me võime lubada. pikaajalised äh, perspektiivid on meie eesmärgiks, lühiajaline nägemus on problemaatiline, me peame pikaajalisele keskenduma, siduvad eesmärgid kui me aga tõesti tahame mingeid eesmärke püstitada endale, siis tõhususe eesmärgid. kasvuhoonegaaside vähendamine lihtsalt sellest ei piisa. meil on mittemajanduslikke äh, tõkkeid selle saavutamiseks, aga tõhusus on see, mis tegelikult viib meid kasvuhoonegaaside vähendamiseni, see, kuid see tähendab samuti võimalikult suurt paindlikkust veel paar sõna potentsiaali kohta. uued hiljutised uuringud näitavad, et kokkuhoiupotentsiaal kõikides sektorites on tohutu suur, nelikümmend protsenti kokku vähemalt kuni aastaks kaks tuhat kolmkümmend, elamumajanduses kuuskümmend viis protsenti, kakskümmend kuus protsenti transpordis transpordis nelikümmend, tööstuseks kakskümmend kuus, need näitajad on väga kõrged. ehitised, muidugi neil on kõige suurem osa siin. kahekümne kaheksakümnendaks aastaks oleks meil võimalik kokku hoida kaheksakümmend protsenti energiat. seda on tõestatud, need arvud on väga e, suur, hoolikalt välja arvutatud. kui liikmesriigid äh, oma kavasid koostavad siis äh, renovatsiooni läbi, äh, süvarenoveerimise läbi, on võimalik viiekordselt vähendada energia tarbimist. Need on sellised täiesti võimalikud saavutatavad eesmärgid ja see on ka kulutõhus lähenemine tõhususega kaasneb väga palju erinevaid äh, positiivseid aspekte, sellest on tihti räägitud, võib-olla kõike ei hakka mainima, aga kui seda diagrammi vaadata, siis äh, võimalik sissetulek. Äh, tõhusus pakub endaga, toob endaga kaasa tulu investeeringute pealt ning sularaha sissevoolu. selle peab võimalik vähendada vaesust, suurendada heaolu luua töökohti. pool miljonit töökohta on võimalik luua aastaks kaks tuhat kakskümmend. kui praegust äh, kokkuhoiupotentsiaali, kokkuhoiupotentsiaaliga jätkatakse. selle mõju riikide eelarvetel on positiivne, vähenevad äh, äh, toetused, nii et kasu on tõesti väga suur kui tahate kuidagi kriisist väljuda, siis tõhusus on äh, võtmetähtsusega. ja ma arvan, et me peaksime võib-olla rohkem äh, aega pühendama sellele, et seda õigesti mõista. ajalooliselt energia säästmine on juba meie esimeseks kütteks, kütuseks tegelikult. ei, ei näitab, et kui me kasutaks äh, säästuprogramme praegu, siis me tarbiksime kuuskümmend viis protsenti rohkem energiat kui praegu. nii et äh, siin selles segus ei ole ühte ainsat lahendust, aga energiatõhusus on üheks oluliseks osaks. ning äh, faktid ja, ja statistika seda ka näitab, ma arvan, me peaksime natuke lähemalt neid näitajaid vaatlema, sellepärast et nad on ikkagi päris öö, šokeerivad. ja kiire konkreetne näide veel. Taani, Taanis on kõrged energiamaksud, aga sellest hoolimata on välja töötatud üks kõige tugevamaid majandusi kogu Euroopa Liidus. argument, et maksud tapavad äh, tööstuse, see ei ole õige, kui vaadata, mis toimub. Äh, Taani on väga heaks näiteks sellest ja siin on ka uuring äh, Taani kohta põhimõtteliselt ei mõjuta need maksud üldsegi tööhõivet, erasektorit või tarbimist või maksude tasakaalu, aga sellel on positiivne tagajärg tööhõivele. sellega on kaasnenud paljude kohalike ettevõtete õitseng kolm protsenti SKT-st tuleneb äh, puhta energiatehnoloogia müükidest, see on kõige kõrgem näitaja maailmas, sellised ettevõtted nagu äh, Siemens, Minpower äh, ja teised ning eh, energiatehnoloogia katab kuuskümmend protsenti kogu Taani eh, kaupade ekspordist, nii et see on ka üks kõige kõrgema eh, nendes näitajates kogu maailmas, nii et siin te näete, kuivõrd suurt tõhusust on võimalik saavutada. Ah, ja tegelikult ei mõjuta see kuidagi SKT-d, välja arvatud siis tööhõivet ja tööhõive on tõstnud, siin on energiasõltuvuse näitajad, Taani on siin väga allotsas ja ainus liikmesriik Euroopa Liidus, kus on, kus oleks plusspoole peal, teised on miinuses, Malta on sajaprotsendilises miinuses lausa. see on ka päris muljetavaldav. see on muidugi seotud ka sellega, kuidas nad oma energiat juhivad. väga lühidalt veel, siin on ära toodud äh, säästupotentsiaal me näeme, et äh, säästupotentsiaal on veel päris kõrge. ja see on seotud äh, CHP ning äh, küttega. Te näete, need näitajad on OECD Euroopa kohta ning samuti kemikaalide sektoris, siin potentsiaal on suur, samuti tööstuses. Business Europe äh, mainis enne seda arvu, et nelikümmend protsenti kuludest ja energiahinnad, hinnad on tõesti madalamad Ameerika Ühendriikides ja tõesti Business Europe just seda mainis enne. aga see on selline üllatav näitaja, see ei tähenda seda, et nii see jääbki. ja kokkuvõtteks siseturul tuleb investeerimisprobleem lahendada, energiatõhususe probleem, taastuvad energiaallikatel rohelised vähese süsiniku sisalduse töökohad on ka võtmetähtsusega, me peaksime olema esirinnas ning me peaksime väga tõsiselt kaaluma äh, siduvate eesmärkide seadmist säästuküsimustes. ja lõpetuseks see väike pilt, mis on mulle suurt muljet avaldanud. Juno saadeti äh, vaatlema Jupiteri ja siin te näete, siin on kasutatud päris primitiivset tehnoloogiat vaatlemaks maad ja kui Jupiterist mööda mindi, siis jäi pildile ka maa ja kuu. aga ebaharilikust vaatevinklist siit te näete esiteks, et me oleme päris üksinda kosmoses, aga teiseks siit nähtub ka see, et tehnoloogia läbi on võimalik väga palju lahendada. ja muuhulgas ka hindade küsimuses, suur aitäh! Dėkuoju gerbiamajam Europos efektyvaus energijos vartojimo ekonomikos tarybos. Suur aitäh! Lugupeetud direktor, härra Vanderpooli, head kolleegid! meie, et eh, osadest kõnelejatest on kõne ajast üle läinud, aga tõesti ettekanded olid äärmiselt huvipakkuvad. nii et enne kui alustame nüüd eh, küsimustega, siis eh, tuletaksin meelde kõikidele, et kõik liikmesriikide parlamendisaadikud, kes sõna võtta soovisid, pidid oma nime panema kollasele lehele ja tuletaksin meelde ka, et kehtib sama reegel kui hommikupoolikusel koosolekul kaks minutit kõnelejatele üks minut äh, küsimusele vastamiseks. nii et kaks liikmesriikide parlamendi esindajat ja siis üks Euroopa Parlamendist. esimesena saab sõna Kosovo kolleeg, majandus- ja arengukomisjoni esimees. palun ja esimees vabandab, kui nime valesti hääletas. Uh, tell... suur tänu! tahtsin teile öelda, et praegusel hetkel on meil Kosovos üks operaator ja äh, meil on alles ka jaotusvõrgud erastatud. seadusandlus on välja töötatud nii, et nüüd oleks võimalik turud avada selleks, et meie seadus Euroopa Liiduga, Euroopa Liidu õigustikuga kooskõlla viia, on meil tõesti võimalus siin ettevõtetel projekte alustada, ka Kosovos me ootame, et äh, meil oleks võimalik võrkusid ühendada Albaaniaga selleks, et me saaksime suurendada oma võimalusi olemaks äh, osa ühisest energiaturust. me oleme praegusel hetkel ka mõelnud uue jõujaama ehitamise peale uh,. Questions about uh mul on kaks küsimust äh, subventsioonide kohta ja alternatiivsete energiaallikate kohta. oli väga huvitav see, kui Markus Pairer rääkis äh, sellest, kuidas suhtuvad äh, sellesse küsimusse ettevõtted. ma tahaksin teada, milline on kasu või kuidas subventsioonid energiapoliitikat ja ettevõtete lähenemist mõjutavad. ja veel härra Pairer rääkis heitmete vähendamisest. tahaksin teada, kuidas see mõjutab positiivselt ettevõtteid ja kuidas hindavad ettevõtjad oma rolli heitmete vähendamisel ja kas subventsioonid aitavad ka neid ettevõtteid, mis alternatiivseid energiallikaid kasutavad? suur tänu, kallid kolleegid, kui me ületame kõneaega, siis ei saa kõik võimalust äh, küsimust esitada, sellepärast ma pean teid katkestama. küsiti ka slaidide kohta, kui kolleegid soovivad, siis me võime need slaidid teile edasi saata teie e-posti aadressile. järgmiseks äh, Poola senatist Stanislav Ivan, palun. ja nii lühidalt kui võimalik, palun suur tänu! kui te vaatate Euroopa energiapoliitika kolmest sammalt, äh, sammast, siis tuleb öelda, et ainult äh, järjekindel lähenemine tagab ka äh, stabiilsed tingimused majanduskasvuks Euroopa Liidus. nüüd, kui me võtame endale kohustuse heitmeid vähendada, siis see tegelikult ohustab äh, taasindustrialiseerimise protsessi Euroopa Liidus. energiahinnad on täiesti selgelt seotud ka energia- ja kliimapoliitikaga. nii et äh, kõrged energiahinnad äh, on tegelikult kirstunaelaks majanduskasvule. kui me vaatame Poolat, siis energia hinna tõus paari protsendi võrra võib tähendada seda, et sajad tuhanded töökohad lähevad kaduma. on väga suur risk, et äh, heitmetega kauplemise süsteemiga hakatakse manipuleerima. Äh, heitmete litsentside hind sõltub turuolukorrast ja äh, sellega ei tohiks mängida tahaksin veel toonitada ka seda, et me peaksime ähm, siiski mõtlema, kuidas uuesti saavutada majanduskasvu Euroopa Liidus. heitmete hind ei tohiks energia hinda mõjutada. peale selle energiahinnad ei või ka süsinikuleket endaga kaasa tuua, tuleb arvestada iga liikmesriigi eripäraga, eriti tema geograafilise asukohaga, aitäh! suur tänu! järgmine kõneleja minu nimekirjas on härra Imbrasas, palun! suur tänu, härra esimees, kallid kolleegid, kui me räägime energiatõhususest äh, täna, siis äh, meie põhiliseks eesmärgiks äh, on kahe tuhande kahekümnenda aasta eesmärgid. ja kui me nüüd vaatame statistikat ja seda, kui kaugele me oleme jõudnud aastatel kaks tuhat kaheksa kuni kaks tuhat kaksteist, siis on põhjust loota, et me saavutame püstitatud eesmärgid. energiatõhusus tähendab seda, et et äh, väga tähtis on majade soodus, soojustamine. see on väga tähtis Ida-Euroopa riikide jaoks ja siin on tõesti väga suur potentsiaal peidus. meil on võimalik väga palju saavutada energiatõhususe ja energia säästmise vallas. nüüd alternatiivsed energiaallikad. kuidas meil oleks võimalik tagada seda, et rohkem kasutatakse alternatiivset energiat? meil tuleb äh, subventsioone äh, pakkuda nendele kodanikele, kes kasutavad oma majapidamistes alternatiivset energiat. väga paljud kõnelejad mainisid seda, nad ütlesid, et tuleb toetada alternatiivselt toodetud energiat. nii et minu küsimus on järgmine kas meil on mingeid reegleid, mida me oleme hakanud ette valmistama selleks, et äh, anda subventsioone majapidamistele, kus kasutatakse alternatiivset energiat? suur tänu, ütleb härra esimees ja nüüd saab sõna meie Kreeka kolleeg härra Deniss Dionysus Dynamitis, palun. Είναι βέβαιο, κύριε Πρόεδρε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει την ανάγκη για μια ενεργειακή πολιτική. Suur tänu, härra esimees, on täiesti selge, et meil on vaja energiapoliitikat, mis toetaks majanduskasvu ja konkurentsivõime parandamist ja kõige tähtsamad sammud äh, teel selle poole oleks see, et me kasutaksime ära olemasolevat äh, raamistikku Euroopa Liidus, mis panevad paika juhised energia ja kliimapoliitika jaoks äh, kuni aastani kaks tuhat kolmkümmend. meil tuleb vähendada heitmeid, meil tuleb tagada tarnekindlus, meil tuleb toetada konkurentsivõimet, mille puhul me kõrgtehnoloogia kulutõhususe ja korraliku mõistliku maavarade kasutamise omavahel ühendame. see oleks tõesti majanduskasvu aluseks. Euroopa Liit on tõesti äh, esirindel, mis puudutab keskkonnasäästlikku puhast majandust ja me peaksime tõesti kasutama seda ära, saavutamaks parimaid võimalikke tulemusi. teatud poliitikad poolt äh, on välja töötatud selleks, et vähendada saastatust ja toetada rahvatervist. teiselt poolt äh, kritiseeritakse neid poliitikaid, sest nad mõjutavad negatiivselt energiahindu. see võib tuuendaga kaasa selle, et energiahind on nii kõrge, et ettevõtted ja majapidamised ei saa endale seda enam lubada. ja just sellepärast ongi meil vaja ühisturu seadusandlusega edasi minna. meil tuleb väga hästi ära kasutada olemasolevaid reserve, nii alternatiivseid kui ka fossiilseid, selleks et tagada energiaga varustuskindlust. samamoodi aitab see parandada ka konkurentsivõimet. ning meil on võimalik see, saa-, kokku hoida nii energiat kui ka parandada energiatõhusust majapidamistes. rohkem alternatiivselt toodetud energiat võib aidata ka ähm, elektrit äh, toota. minu koduriigi näide on suurepärane näide selle kohta, me oleme tõesti elektrivõrkusid ühendanud, vähendanud kulusid ja kasutanud rohkem kõrgtehnoloogiat, aitäh! suur tänu, kallis kolleeg! järgmine kõneleja minu nimekirjas on Linas Velsis äh, Leedu parlamendist, palun. suur tänu, ma tahaksin Business Europe'i poole pöörduda. miks teie ei äh, jälgi Rahvusvahelise Kaubanduskoja raportit, kus öeldakse, et meil tuleb söölt üle minna rohelistele investeeringutele. kui te olete piisavalt vastutustundlik, siis te peaksite äh, Äh, kaitsma oma ettevõtete arengut vähemalt järgmise kümne või kahekümne aasta jooksul. Te peaksite endale selgeks tegema, et konkurentsivõimet järgmise kahekümne aasta jooksul mõõdetakse energiatõhususe alusel, mitte ainult selle alusel, kui palju on kasutatud energiat peale selle. energiatõhusus on väga tähtis ka tööstusettevõtete jaoks ja see tähendab ka seda, et üha rohkem peetakse kinni kliimaeesmärkidest ja vastus nendele küsimustele on alternatiivsed energiaallikad, mitte aga see ohtlik räpane kildagaas ega mitte ka süsiniku kinnipüüdmine. alternatiivsed energiaallikad muutuvad üha odavamaks järgmise kümne aasta jooksul Äh, muutub see üha rohkem konkurentsivõimelisemaks, isegi ilma subventsioonideta ja see ei kehti ei tuumaenergia ega ka kildagaasi kohta. nii et Business Europe, rääkige Chevroniga selleks, et nad äh, biogaasidesse ja mitte kildagaasi investeeritaks. hoolitsege sellest, et rohkem tuumaenergiat ei kasutataks ja tuuleenergiat kasutataks. meil tuleb ka seadusandlust muuta niimoodi, et meil oleks võimalik nutikaid võrke kasutada ja kui võrke omavahel ühendada, siis oleks kõik see ka jätkusuutlik, mida te teete, aitäh! mu kolleeg pranešėjai, dabar iš Europos parlamento ponas Prodi. suur tänu ja nüüd härra Prodi Euroopa Parlamendist, palun. mikrofon, mikrofon, palun. Eh, suur tänu mina lähtun äh, sellest, mida rääkis meile härra Plokk. ja ma mõtlesin sellele negatiivsele energiahinnale, elektrihinnale. ja siin on kirjas, et selleks oleks meil vaja energiat koondada. ning tuleks meil kasutada ka seda ületootmist, mis meil on energiasektoris. selleks, et äh, selle kaudu arvestada ka ettevõtete äh, huvides, näiteks me peaksime kasutama vesinikku, äh, toetama väetisetootjaid ja niimoodi oleks meil võimalik äh, saavutada tasakaal elektrivõrkudes. samal ajal võiks mõelda ka muude tehnikate kasutamise peale, nagu näiteks salvestamise tehnoloogia. näiteks tuuleenergia, merel toodetud tuuleenergia, meil on tõesti väga palju seal võimalik kasutada, meil potentsiaal on väga suur ja see potentsiaal võiks olla nii-öelda veeenergia reserviks. see on ka väga tähtis, suur tänu. E, suur tänu. järgmine kõneleja minu nimekirjas on, on härra Tšetšiuru Rumeenia parlamendist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 järgisin härra Bowie ettekannet väga suure huviga. tema ütles, et oluline ei ole mitte hind, vaid maksumus. seega on mul härra Bowie'le küsimus. kuidas Euroopa riigid saaksid edendada taastuvenergiat ilma ühiste projektideta ilma ühise energia tootmiseta. nii et eh, Euroopa riigid saaksid tagada sama energiamaksuse, maksumuse ja samad hinnad kõikjal Euroopa Liidus. selline eh, arvutussüsteem liikmesriikide vahel võiks olla esmaseks lahenduseks selleks, et lahendada Euroopa energiaprojektiga seonduvad probleemid. aitäh. järgmiseks äh, proua Birute Vassaitia Leedu parlamendist. Euroopa majanduse konkurentsivõime on tihedalt seotud äh, tarbijasõbraliku energiaturuga, nii et äh, meie tahaksime komisjonil paluda eraldada kõik muud hinnad gaasihinnadest ning äh, luua konkurentsivõimeline maagaasiturg. ma olen täiesti nõus äh, kõnelejatega, kui asi puutub energiasäästu ja energiatõhususse ehitussektoris, transpordisektoris ja majade puhul, sellepärast et Äh, tegemist on tõesti eesmärgiga, mis tuleb täita. kahekümne esimene sajand pidi olema rohelise ja roheline, majanduse ja rohelise energia sajandiks, kuid nii palju, kui mina näen, ei ole see enam Euroopa Liidus eesmärgiks. nii et mina soovitan vaadata lähedalt äh, esirinnas olijaid taastuvenergia vallas näiteks Taanit ja teisi riiki, sellepärast et tegemist on Euroopa tulevikuga, aitäh. aitäh. nüüd Euroopa Parlamendist härra De Campos, palun. suur tänu, ma tahaksin kõigepealt ennu-, õnnitleda Leedu eesistujat ja parlamendi liikmeid selle kohtumise puhul. mul on kahju, et ähm, Euroopa on teistest maha jäänud, me lammutasime oma tööstuse maha ja nüüd me peame uuesti hakkama teda üles ehitama, mitte selleks, et äh, võistelda Hiina või Indiaga, vaid USA-ga, nemad on need, kes sunnivad meid oma energiatootmist äh, edendama ja äh, ma olin väga üllatunud, et äh, tänased kõnelejad ei olnud tegelikult ühel nõul, ma arvan, et meie arutelu on olnud üsna vastuoluline. siin on püütud reklaamida kildagaasi, siis äh, energiatootmise globaliseerimist ja samuti on öeldud, et Euroopa Liit peab pöörama rohkem tähelepanu taastuvenergiale ning kliimamuutusele, hoolimata sellest, et samal ajal kaebame, et kivisütt toodetakse mujal odavamalt ja võib-olla peaksime me seega oma turge kaitsma. me peaksime Euroopa väärtusi kaitsma samas. mida me siis tegema peaksime? me peaksime keskenduma energiatõhususele, tegemist on universaalse väärtusega ning see parandab, vähendab tarbimist, samuti peame parandama tarneid geopoliitilise olukorra tõttu riskiolukorras olevates riikides, samuti peame äh, parandama energiajaotusvõrke ning äh, selle läbi muutuma tõhusamaks, ma arvan, et meil on konkurentsieelis nendes valdkondades olema ja olemas ja me peame neid edendama, kuid ma ei mõista, mis Euroopas taastuvenergia vallas täpselt toimub, me oleme nii palju jõupingutusi teinud ja korraga tundub, et me oleme entusiasmi siin täiesti kaotanud ma ei taha, et me laseks äh, põhieesmärgid silmist, meil on vaja aga keskenduda tõesti maksumuse küsimusele eelkõige. aitäh. järgmiseks äh, Itaalia parlamendist äh, härra äh, Davide Grippa. Äh, äh, ma kuulasin huvi kuulasin äh, ettekandeid, ma arvan, et Gilda Kaas on Mirage, teised äh, konkurendid võib-olla saavad kildagaasi äh, kasutada, kuid ma ei arva, et meil õnnestuks siin nendega konkureerida kildagaasi alal. tahaksin viidata siin ka kolmandale punktile, mida vi-, viidati ähm, Euroopa energiatootmise tõhususele. kõige olulisem on anda ettevõtetele perspektiiv ja lubada neil areneda. energiavarud peaksid olema tõepoolest äh, põhiliseks eesmärgiks ja tarbijad peavad teadma, peavad oskama vahet teha öötariifidel ja päevatariifil ja erinevatel energiaallikatel. Itaalias on äh, meil erinevad hinnad. ja mõnikord me ei, lihtsalt ei suuda jälgida, mis toimub näiteks taastuvenergia sektoris. ja nüüd palun äh, härra Bennamati, samuti Itaaliast. suur tänu. meie pärastlõunane äh, koosolek keskendub küsimusele, mis minu koduriigi jaoks on väga oluline, tööstuse konkurentsivõimeline konkurentsivõime, meie leiame, et et nagu härra Tajani ütles, on väga oluline, et me liiguksime nüüd just arengupoliitikale keskendudes edasi ja konkurentsivõime arendamise suunas edasi, seda ei saa ka teha ilma konkurentsivõimelise energia tootmiseta, sellepärast me tahame äh, Äh, mm, et räägitakse ka äh, turu osalusest, äh, siin öeldi, et see on möödapääsmatu. kui räägitakse, räägitakse ühendamisest, kuid ma tahan, et räägitakse tõeliselt siseturu liberaliseerimisest selleks, et ettevõtete ja tarbijate jaoks energiaarved kahaneksid meie leiame, et energiatõhusus on teiste küsimuste hulgas esmatähtis tuleviku jaoks, nii energia tootmise kui ka tööstuse jaoks ning siin nagu samuti ka taastuvenergia vallas on vaja keskenduda just arengule, ma arvan, et uute programmide väljatöötamisel on vaja just sellele aspektile keskenduda. aitäh. ja viimane kõneleja on Euroopa Parlamendi esindaja on proua Maria de Grassa Carvalho Äh, aitäh, ma tahaksin siinkohal äh, tervitada Leedu eesistujat ja kõiki siin viibijaid. mul on küsimus härra Randal Bowile. ma olen äh, nõus energiatõhususe olulisusega, kuid selle asemel, et keskenduda ainult energiatõhususele, arvan, et peaksime poliitiliste otsuste langetajatena jätma erinevad valikuvõimalused meile näiteks äh, taastuvenergia hinna äh, madaldamine, ma arvan, et siin on tehnoloogiaga seotud äh, probleem taastuvenergia valdkonnas, et see ei ole piisavalt välja arendatud, kuid me peaksime kindlasti siseturu lõpuni välja arendama ning otsima alternatiivseid energiaallikaid selleks, et äh, vähendada negatiivseid mõjusid, ma arvan, et äh, peame keskenduma erinevate tehnoloogiatele ja Euroopa on väga omapärases olukorras, äh, kuivõrd meil ei ole oma energiaallikaid, kuid kui me kõik kokku paneme, siis õnnestub meil ehk saavut-, saavutada äh, parem ja rohelisema energiaga varustatus Euroopas, aitäh! aitäh, kolleegid! siin esitati terve rida küsimusi, tehti terve rida kommentaare. nüüd annan kolm minutit meie põhiesinejatele, et nad saaksid vastata ja kõigepealt härra Fire äh, saab vastata küsimustele ja kommentaaridele. Uh, aitäh, tänan kõikide äh, sõnavõttude eest äh, ja siin on mitu küsimust, millele tahaksin vastata. mul on terve kuus lehekülge märkusi, aga ma püüan kõige olulisemad küsimused siin välja tuua. tahaksin kõigepealt rõhutada ühte aspekti, mida paljud siin välja tõid, eh, ehk ühendamine ja energiavõrkude ühendamine ja siseturg. tegemist on väga suure osaga meie tugevast positsioonist ja me tahame, et meil oleksid kättesaadavad energia, taskukohased energiahinnad, kuid me peame selleks äh, liikuma ühtsema siseturu suunas, see aga tähendab rohkem konkurentsi. see on oluline teema nii ühes kui teises Euroopa otsas ja mis puudutab subsiidiume, siis äh, kuidas see mõjutas ettevõtteid? muidugi, kui te saate üheksateist äh, protsendilist toetust mingile projektile, siis te investeerite sellesse kuid subsiidiumitega, kui asi jut-, kui asi puudutab taastuvenergiat, siis me toetasime siin loomulikult taastuvenergia arendamist, kuid me ei ole pidevate subsiidiumite ja ülekande poolt, mis ei aita meil saavutada soovitud eesmärke. mis puudutab energiatõhusust, siis äh, ma hindasin kõrgelt siin vastava teemalisi sõnavõtte. tööstus teeb väga palju energiatõhususe vallas ära. siin on palju investeeringuid, sest äh, see on äh, kõige parem viis vähendada energiavajadust, kuid äh, ma arvan, et meil ei ole vaja konkreetset eesmärki siin, meil on vaja üldist süsteemi, mis jätab võimaluse turgudel leida kõige energiatõhusam lahendus. puhas tehnoloogia. siin on oluline, et me seda õigesti mõistaksime. see ei ole mitte ainult tuleviku küsimus, vaid ka praegu oleviku puudutav küsimus ning meie oleme Euroopa majanduse madala süsinikuheitega majanduse äh, muutmise poolt, kuid äh, sellel on teatud äh, maksumus ja see lubaks äh, Euroopa tööstusel olla konkurentsivõimeline ning nagu Portugali kolleeg ütles, on küsimuseks just ülemaailmne konkurents ning ülemaailmses perspektiivis me kaotame oma konkurentsivõimest. ja see probleem tuleb lahendada. veel paar kommentaari Hilda Kaas. ma ei hakka siin detailidesse laskuma, me teame, et äh, see ei ole ainuke lahendus, kuid äh, kindlakas peaks olema osa meie energiamiksist ja meil on vaja tõendipõhist arutelu, sest ülejäänud maailma teeb seda. ma arvan, et me saame riske kontrollida, sest äh, praegu ei ole meil tõendipõhist arutelu, vaid müüdipõhine ja usu, uskumispõhine äh, arutelu ja ma arvan, et me ei peaks äh, seda äh, võimalust äh, kõrvale heita, sest see ei oleks õige lähenemisviis, aitäh. aitäh, härra Pairal. nüüd annan sõna Ütrehti ülikooli professorile härra Blokile. aitäh aitäh kõikidele selle panuse eest arutelu, ma arvan, et me võiksime siin veel istuda tunde ja neid küsimusi arutada, kuid mina keskendun ainult mõnele punktile, kõigepealt kuidas äh, saab taastuvenergia edendada ettevõtlust, äh, vastus on, et Äh, saab küll, parimaks näiteks on Saksamaa, kus me näeme, kuidas taastuvenergia tööstus äh, kaasab sadu tuhandeid inimesi, isegi kui teatud äh, konkurentsivõime on Hiina tõttu kaduma läinud, kuid ja kui ja teatud odavamad tootmisosad on liikunud Hiinasse, siis kõige äh, tööjõurikkamad äh, tootmisosad on endiselt Saksamaal ja see äh, loob uusi töökohti ning stimuleerib tööstustegevust. ja teine küsimus, mis tõstatati, oli see, kuidas äh, majapidamisi saaks innustada Äh, investeerima taastuvenergiasse, siin on erinevaid võimalusi, erinevates riikides on erinevad lahendused, näiteks äh, Saksamaal on soodustariifid, äh, päikeseenergia puhul on soodustariifid ka odav krediit, paljudel perekondadel ei ole raha, et ise sellesse investeerida, sellega on siin vajalikud odavad laenud, siis Need meetings on äh, oluline lahendus ja eriti just ähm, varases turusituatsioonis töötab see väga hästi, nii et siin on mitmed erinevad võimalused seda küsimust lahendada. siis äh, härra äh, Proodi esitas küsimuse, kas äh, me peaksime elektrit liikuma vesinikule see on äh, lahenduseks, kuid äh, mitte pikaajalises perspektiivis. elekter on äh, väärtuslikum energiakandja kui ükski teine, nii et kui me saame elektrit kasutada, siis peaks seda tegema selle asemel, et vesinikku kasutada. miks me aga öö, oleme taastuvenergia osas nüüd vähem entusiastlikud, nagu siin küsimus esitati, ma arvan, et äh, paljud äh, inimesed ja valitsused on entusiastlikud endiselt, kuid praegu oleme olukorras, kus taastuvenergia tootmine oli väiksemõõtmeline ja selle mõju oli väike, kuid nüüd toodetakse juba gigavatte äh, taastuvenergiat ja olukord on muutumas. me näeme siin Äh, selle positiivset äh, mõju, madalamad energiahinnad, äh, madalam keskkonnamõju, tööhõive kasv, me näeme, et integratsiooniga on siin teatud probleemid, kuid seda probleemi saab lahendada, nii et praegu on just määrav hetk. me näeme, milline olukord taastuvenergia vallas on ja me saame siin ka edasi liikuda. aitäh, härra Plokk aitäh, et äh, vastasite kõigile küsimustele, nüüd äh, annan sõna äh, härra Põuile, palun. suur tänu, paar kiiret märkust, suur tänu kõikide nende panuste eest, need olid väga kasulikud, üks märkus äh, investeeringute kohta ja selle kohta, kas energiatõhusus mõjutab energia maksumust. ma arvan, et probleemiks on see, et mõnikord kaardetakse suuri investeeringuid ja nende maksumust, kuid kui me võtame näiteks ehitussektori, siis tegemist on pikaajalise investeeringuga, nii et kui te arvutate näiteks kolmekümne, neljakümne aastaga, mis on ühe maja eluiga, siis äh, selle investeeringu netoväärtus on väga positiivne, tegemist on hea investeeringuga, sest äh, meil on äh, arendatud tehnoloogia, mis aitab energiat säästa ja kiirelt laenu tagasi maksta, kuid selleks läheb mõni aasta muidugi. samas äh, on netoväärtus sellise investeeringu puhul väga suur. aga muidugi sõltub kõik arvutustest, kui arvutused õiget teha, siis te saate väga positiivseid tulemusi. me rääkisime siin taastuvenergiast ja taastuvenergia puhul on väga oluline aspekt, äh, mis on arengujoon arengu ja teadusuuringute puhul on see väga oluline, kuid äh, ka investeeringute puhul ja taastuvenergia puhul me õpime järjest, kuidas üha odavamalt taastuvenergiat toota. nii et äh, see maksumus tootmisühiku kohta üha langeb. ma olen täiesti nõus äh, sellega, et peab Äh, alati edendama energiatootmist, rohelised tehnoloogiad aitavad siin olukorda alati parandada, nii et me ei saa midagi kõrvale jätta. ja mis puudutab eesmärke, siis äh, eriti just äh, tõhususe või taastuvenergia puhul on eesmärgid just turuinstrumendiks äh, ma arvan, et ei ole paremat turuinstrumenti kui hea eesmärk, sellepärast et te ütlete ühele liikmesriigile, kui palju nad saaksid säästa, kui palju nad on võimelised säästma ja siis ütlete, minge ja tehke seda. Te annate neile võimalikult palju paindlikkust, võtate arvesse kohalikke tingimusi, kohalikku maksumust, kohalikke vajadusi nii et eh, neil on võimalikult palju paindlikkust. ja see ongi eesmärkide puhul nii hea, mina usun eh, taastuvenergia tõhususe puhul eesmärkidesse ja see on võimaluseks anda turule tööstusele ja investoritele pikaajaline perspektiiv, nii et nad saavad oma tegevust planeerida tööstusel on vaja pikaajalist planeerimist, et näiteks tehaseid ehitada. nii et äh, poliitikud saavad seada pikaajalisi eesmärke, teha pikaajalisi plaane, see parandab turuolukorda, suurendab majanduskasvu, investeeringuid ja tööhõivet ja toob endaga kaasa kõik äh, investeeringute võimalikult positiivsed äh, mõjud. aitäh! ačiū ponui Bau ir gerbimi kolego. suur aitäh, head kolleegid, daamid ja härrad. aeg lendab ja meie konverents on nüüd lõppemas. siis tuleb meil tänased arutelud kokku võtta ja esmalt ma tahaksin tänada tõesti kogu südamest kogu ITRE komisjoni Euroopa Parlamendist, eriti tema esinaist Emilia Sartorit ja aseesinaist proua Toiat, kes aitas mul juhtida meie täna pärastlõunast istungit. ma sooviksin tänada teid võimaluse eest organiseerida koos see äärmiselt tähtis arutelu. seega, head kolleegid, ma tahaksin tänada veel kõnelejaid me kuulsime siin täna palju erinevaid arvamusi. Euroopa Parlamendi liikmed ja liikmesriikide parlamendi liikmed arutasid erinevaid küsimusi omavahel. tahaksin veel toonitada, et tõhus energiaturg ei ole võimalik ilma ühendusteta meie kõnelejad rääkisid seal niimoodi energiasaartest, endiselt on liikmesriike, kes on sellises olukorras ja ma olin väga rahul sellega, et Leedu eesistumise ajal õnnestus meil kahesaja neljakümne kaheksalise nimekirja koostada eesmärkidest, mille abil on võimalik ühendada omavahel kogu Euroopa, vältida energiasaari tulevikus. head kolleegid, kui me tahame tõesti tagada energiatõhusust, siis meil on vaja kokkuleppeid liikmesriikide vahel. volinik samuti ütles, et meil on vaja reegleid, meil on vaja teatisi, ka komisjoni poolt, nii et me teaksime, mis suunas edasi liikuda. see on tähtis nii Euroopa tööstuse jaoks kui perekondade jaoks, seeläbi on võimalik parandada konkurentsivõimet ja parandada ja pakkuda paremaid tingimusi, pakkuda paremat turule juurdepääsu ka VKE-dele. täna räägiti sellest, et praegune süsteem on selline, kus äh, VKE-del ei ole võimalik osaleda turul. nüüd äh, tulevikku vaadates on meil vaja ka selget äh, strateegiat taastuvate energiaallikate jaoks. tegemist on Euroopa energia tulevikuga. nii et madalamad kulud, see tähendab seda, et tegemist on ka ühe tõhusama vahendiga tulevikus edendatakse Euroopa tasandil selleks, et vältida kahjustavat äh, konkurentsi ja rivaliteete liikmesriikide vahel. kokkuvõtteks ma arvan, et meie arutelud näitasid, et äh, energiasiseturu lõpetamine on väga mitmetahuline protsess ma olen väga rahul, et Leedu eesistumise ajal õnnestus meil edasi astuda suur samm nende eesmärkide saavutamisel ja ma loodan, et eesistuja jätkab nende eesmärkide täitmisega. taaskord ma tahaksin nüüd pakkuda sõna proua Patricia Toiale, ITRE komisjoni aseesinaisele ja tema saab ka veel oma kohta kokku võtta asjaasjad leidnud arutelud. E Pokissime... suur aitäh ja paar sõna lihtsalt kokkuvõtteks tänasele päevale. mina sain siin kohal viibida ainult osa ajast, aga mulle öeldi, et ka täna hommikused arutelud olid väga pingelised ja viljakad. tahaksin tänada samuti Leedu eesistujat selle eest, et selline algatus tehti ja ühiskoosolek korraldati, nii et tõesti suur aitäh teile sulle suurepärase mõtte eest ma olen samuti väga rahul sellega, et meil õnnestus niivõrd äh, head koostööd teha teie eesistumise ajal. me jõudsime Leedu istumise, eesistumise ajal äh, lõpule paljude suurte töödega, mis määravad ära ka meie suunad järgnevateks aastateks energiavaldkonnas suur aitäh ka kolleegile härra Samaititesele, ma loodan, et ma hääldasin teie nime õigesti, ütleb kõneleja. suur aitäh eesistumise eest ja ma võtan sõna siin kõikide kolleegidega proua Sarturi nimel. teate, et meie komisjoni liikmed, kolleegid jälgivad suure huviga turgu Euroopa üht siseturu, Euroopa Energia siseturu integreerimisprotsessi, me tahame edasi liikuda Euroopa poliitikaga, tahame muuta energia rohelisemaks Euroopas. ja see käib ka läbi Euroopa Parlamendi ning liikmesriikide parlamentide vahelise koostöö süvendamise, see läheb kokku Lissaboni lepinguga, võttes arvesse Euroopa valikuid, see koostöö on peatähtis, võttes arvesse Euroopa Parlamendi Euro äh, otsuste tähtsuse tõusu tulevatele valikutele, see on väga vajalik see võimaldab meil probleeme koos analüüsida ja teha seda üksteist mõistes. me nägime, et liikmesriikides täna on olukord väga erinev. ja tänu ühtsele energiapoliitikale me suudame leida ka lahendusi energia segu võib olla küll liikmesriikide lahenduseks, aga siiski me peame üritama edasi liikuda ka Euroopa integratsiooniga ja veel lõpetuseks. väga tähtis on koos edasi töötada energiasektoris, sellepärast et energia on hädavajalik e, ja muudab kogu Euroopa tööstuspoliitika tõhusamaks, see on ju ka kasvu, tööhõivet toetav poliitika, seda ei ole võimalik saavutada, kui me ei suuda Euroopa tööstust hoogustada. aga me peame valima ka, mis suunas me edasi liigume reindustrialiseerimisega me täna rääkisime väga palju taastuvate energiaallikate olulisusest tööstuse hoogustamisel. Te panite rõhku samuti teadustöö vaja, vajalikkusele. tahaksin meelde tuletada, et programmis Horisont, kolleegid olid ka siin raportöörid. et ühest küljest meil on muidugi tööstusproblemaatika, aga ka veel. lisaks sellele tuleb vaadata, kuidas läbi teadustöö on võimalik aidata meil üle saada neist väljakutsetest, millega me seisame silmitsi Euroopa pakub omalt poolt vastuseid Horisont kaks tuhat kahekümne programmi raames eh, ja me üritame muuta ka teadustöö sihtpärasemaks, tõhusamaks erakogu avalik sektor, kohalikud eh, omavalitsused, tööstus. hakkavad seda uut programmi ka kasutama. ma tahaksin tänada kõiki, kes sõna võtsid, härra Plõk, härra Poog, ja teisi. Te teate, et meie sekretäriaat äh, muidugi edastab kõigile osalejatele ka teiepoolsed sõnavõtud kirjalikult, suur aitäh ja meeldivat koju naasmist! dar kartą ačiū gerimo kolegė ir, na, iš tikrųjų šiandien. Suur aitäh veel kord. Ma usun, et tõesti päev oli äh, tulus ja raske. tahaksin tänada samuti tõlke, ütleb kõneleja, kes aitasid meil tõlkida kõikide teie sõnavõttu teie oma emakeeltesse. ning kokkuvõtteks, ükskõik kui palju aega me ka ei kulutaks aruteludele, kui kaua me ka ei räägiks energiast, taastuvatest energiaallikatest või tuumaenergiast, järgmine nädal on ikkagi jõulud ja ma arvan, et siis tuleb meil äh, kuusel küünlad põlema panna. nii et soovin teile häid jõule, ilusat pühade aega ning olgu teie akendes ikka valgust.